aitate mul mu lubadust pidada. nii et, et suur aitäh ja loodame, et me kohtume siis kõik juba tegudes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja nüüd läheme hääletuse juurde. hääletus on meil nüüd päevakorras ette nähtud ja kõigepealt alustame härra Sveeri raportist, mis käsitleb noorte liikuvust, raamistik Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks. kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd äh, hääletus äh, proua Honeyballi resolutsiooni osas varases eas õppimine. hääletame ja siin toimub nimeline hääletus, nii et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on siis lõppenud see on heaks kiidetud ja ma õnnitlen mõlemat raportööri. ja nüüd läheme edasi järgmise hääletuse juurde, mul on viis resolutsiooni eelnõud, mis käsitlevad Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusala partnerluslepingu uuendamist. kõigepealt muudatusettepanekuid ei ole esitatud ja esi-, hääletame ühisresolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. õnnitlused raportöörile ja nüüd hääletame kahte resolutsiooni eelnõu, mis käsitlevad võrdset juurdepääsu avalikule sektorile Euroopa Liidus ja kolmandates turu, riikides ja läheme siis nelja fraktsiooni resolutsiooni juurde, muudatus üks, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. hästi, kui soovite, siis kontrollime, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatus viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatus neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd hääletame ühisresolutsiooni eelnõu, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd hääletame seitset resolutsiooni, mis puudutavad kriisi kalandussektoris, mis on tingitud nafta hinna tõusust ja kõigepealt ühisresolutsioon viielt fraktsioonilt, muudatus kaks ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatus üks, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõpp. tagasi lükatud. ja nüüd äh, punkt kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. ja punkt neli, kes on poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks vabandust, kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus neli, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletan kogu resolutsiooni eelnõud, hääletus on alanud ja nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on siis lõppenud. heaks kiidetud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 vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt,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 punkt kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatus üheksa, kes on poolt, tegemist on suulise muudatusega proua Tsavelalt, kas proua Savela, te tahate esitada ka suulise muudatusettepaneku? härra president, me saavutasime kompromissi ja jõudsime ühisele kokkuleppele, mis kõlab järgmine. Eh, eh, paneb tähele, et kõikides liikmesriikides on kasvanud ebaseaduslik kauplemine võltsitud ja piraattoodetega, mis on sisse toodud kolmandatest riikidest ning selline kauplemine ähvardab Euroopa väikeettevõtete konkurentsivõimet. me olime kõik selle muudatuse osas nõus kas kellelgi on mingeid vastuväiteid? tõuske palun püsti, kui te olete selle vastu. ma ei näe eriti palju inimesi püsti tõusma, siis hääletame muudatust üheksa, proua Tsaveela suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuu, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame ühisresolutsiooni eelnõud, kes on poolt, vastu erapooletud. resolutsioon on vastu võetud ja nüüd hääletame proua Merkisi raportit. ja muide õnnitlused eelmisele raportöörile. ja nüüd proua Merkisi raport Innovaatiline liit Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma. kõigepealt äh, proua Tikau on sõna soovinud ma tahaksin, et kolleegid hääletaksid muudatuse üks poolt, sellepärast et see muudatus toetab mõtet, et innovatsioonipoliitikale tuleks eraldada rohkem raha, aga et seda raha ei võetaks ära põllumajanduspoliitikast. president katkestab ja ütleb, et tegemist ei ole aruteluga. me hakkame hääletama, niisiis, niisiis innovat-, innovaatiline liit ja muudatus üks, kes on poolt, vastu, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa kahes osas, kes on poolt, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõud muudetud kujul. ja me teeme seda, ei, me kontrollime siiski sada kaheksa, sada kakskümmend kaheksateist osa elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame siis äh, resolutsiooni eelnõud muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused raportöörile. niisiis, nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu tööhõivekomisjonist, mis käsitleb siis ILO konventsioonide täiendamist koduabilisi käsitlevate soovitustega. muudatus neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm on vastu võetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni eelnõu. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on resolutsiooni ettepanek põllumajanduskomisjonis ning see käsit-, käsitleb resistentsust antibiootikumidele, hakkame hääletama, muudatusi ei ole esitatud, nii et, et hääletame punkti kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt R hästi-hästi kontrollime punkti kakskümmend üks, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. nüüd põhjenduspunkt R, kes on poolt? vastu. see on vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt? vastu, erapooletud, resolutsioon on vastu võetud ja nüüd äh, proua Schaake raport Euroopa Liidu välistegevuse kultuuriline mõõde. niisiis, äh, muudatusi ei ole esitatud ja hääletame punkti üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. punkt viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, punkt kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. punkt kolmkümmend üks, kahe,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 vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud õnnitlused proua Šakele. ja nüüd hääletame proua Sanchez-Schmidi raportit, mis käsitleb kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamist muudatusettepanekuid ei ole esitatud, hääletame punkti kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kuuskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt niisiis teine osa, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd kogu resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnitlused proua Sanchez-Schmidtile ja viimane hääletus puudutab siis Sarajevot, Euroopa kultuuripealinna aastal kaks tuhat neliteist. muudatusettepanekuid ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur aitäh kõigile ja sellega on hääletus lõppenud.